hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitse. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud üheksateist poolt, vastu ja erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt B poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt E poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjendus kolmkümmend seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt I, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt kolm äh, põh,, mm, muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on sellega lõppenud heaks kiidetud. õnnitlused. nüüd Fotiga raport. muudatus üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige üks esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. lõige üks küü-, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. lõige üks S, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud suulise muudatuse taotlus, palun, kolleeg Fatiga, sõna on teil. president. president tegemist on ilmselge tehnilise veaga, kirjeldus tekstis viitab teisele Euroopa Liidu institutsioonile, täpsemalt komisjonile ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me jätame ära sõna next ja her successor, järgmine ja tema järeltulija, sest me viitame nõukogule. suur aitäh teile, kas on vastuseisu sellele suulisele muudatusettepanekule? ei ole, sellisel juhul panen hääletusele äsja tutvustatud ettepaneku poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus. ja nüüd läheme edasi üks AG originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud. minu meelest heaks kiidetud, aga kontrollime siiski, sellepärast et kõik mitte ei tõstnud kätt püsti. hääletus on sellega alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kogu soovitus nüüd, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja nüüd Lopez Aguilari raport. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaks, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, neli, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud, viis, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud, kuus. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, seitse. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd kogu tekst hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. suur aitäh teile hea koostöö eest ja nüüd teeme väikese pausi mõneks hetkeks. ja siis kolleegid saavad ka saalist välja ja seejärel jätkame hääletuste selgitustega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

alustame nüüd hääletuste seletustega. ja väga palju sõnasoovijaid, nii et, et me ei saa äh, kaks neljakümne viiest kaugemale minna, sellepärast et meie talitused peavad äh, valmistuma täiskoguks nii et, et kõik need, kes täna oma hääletust seletada ei saa, saavad seda teha homme pärast hääletust. ja kui keegi veel soovib ähm, äh, selgitada, võib oma selgituse ka kirjalikult esitada ja läheme nüüd Futiga juurde äh, Euroopa Liidu Afganistani koostööleppe härra Pošpišil. suur aitäh, mina hääletasin äh, selle kokkuleppe poolt Euroopa Liidu ja Afganistani vahel. ma leian, et me peame toetama Afganistani valitsust, kes üritab olukorda selles riigis stabiliseerida ja leidma lahenduse kodusõjale. ma olen väga uhke selle üle, et sajad Tšehhi sõdurid osalevad Afganistani missioonil ja on ka oma elu jätnud selle eest, et rahu Afganistanis jalule seada. mul on väga hea meel, et parlament täna selle raporti vastu võttis ja ma loodan, et see on samm rahu leidmise juures ju,, rahu leidmiseks Afganistanis, lõpuks ometigi mingi kompromiss Talibaniga, mina ise suhtun sellesse küll skeptiliselt. aitäh! härra Boltšak järgmisena, üks minut suur aitäh, et mulle sõna andsite. ka mina hääletasin selle kokkuleppe poolt. minu arvates on väga oluline, et me aitaksime sellele riigi, selle riigi arengule kaasa. Afganistani äh, olukorra vilju me siin näeme, neid me peame oma koduriikides noppima ja me peame toetama Afganistani institutsioone, mis võitlevad terrorismiga Äh, mis võid-, äh, võistlevad tööstusliku narkokaubandusega, äh, võitlevad mõrvarlike liikumistega. me ei toeta seal ainult oma sõdureid, kes üritavad seal mingisugust rahu jalule seada, vaid toetame rahu ja julgeolekut kogu Afganistanis, see on väga oluline. ja ma usun ka, et on vaja toetada Afganistani suutlikkust riiki mobiliseerida ja anda tõelisi hüvesid äh, selle riigi kodanikele, sest just nimelt need käegakatsutavad hüved on need, mida inimesed hing-, härra Hännan järgmiseks. aitäh, lugupeetud esi-, president, Afganistan äh, on kõigi ÜRO tabelite põhjal kõige hullemaid riike ja kõige korrumpeerunumaid kohti siin äh, planeedil, aga küsige, miks? ma ei taha asju liigselt lihtsustada, ilmselt äh, on see seotud rohkem kui ühe teguriga, aga osaliselt on vastus selles, et Afganistan ei olnud kunagi rahvusriik. ükski etniline rühm ei olnud enamuses seal on äh, väga palju erinevaid rahvusi, tabustud, usbekid ja teine, teised ja seetõttu on Afganistani ajalugu olnudki riigipöörete, äh, revolutsioonide, riigipöörete ajalugu üks äh, kõige olulisemaid arenguid viimasel sajandil on olnud uute riikide paljusus maailmas meil oli kaheksakümmend suveräänset riiki, täna on neid kakssada ja see liikumine väiksemate riikide suunas on, äh, sellega on käinud kaasas rohkem demokraatia ja kui kahju, kahju on see, et see manner siin läheb vastupidises suunas. aitäh. ja nüüd äh, räägime jällegi Fultiga raportist, resolutsioonist seekord palun, ma ei saa aru, milles viga. aitäh. Te alustasite hääletuse selgitusi proua Futiga raportiga, aga härra Strojevski raport Erasmuse ja Brexiti teemal on enne seda. kas tähendab, et seda raportit ei selgitatagi? mina palusin selle raporti teemal sõna quindi ci possono essere dichiarazioni che non c'è stato e per quanto riguarda la relazione Zdrojevski onorevole non mis puudutab Strojevski raportit, siis äh, arutelu ja selgitusi ei saa olla, sellepärast et äh, täiskogul ka arutelu ei toimunud. aitäh. ja läheme nüüd Fotiga raporti juurde. härra Messerschmidt on sõna soovinud aitäh. Äh, ma tahtsin sõna võtta Afganistani teemal äh, mitte sellepärast, et ma tahaksin Euroopa Liidu äh, sisepoliitikasse sekkuda, nagu paljud siin soovivad, ei ma räägin ühest valdkonnast, mis on väga oluline, me soovime, et ma tahaksin rääkida komisjoni soovist, et oleks Euroopa armee, sellest unistab Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja mõned liikmesriigid et meil oleks ühel päeval Euroopa armee, mis äh, tegeleb välisasjadega ja kaitseküsimustega. proua Futiga raport äh, räägib samuti sellest ideest äh,, räägib äh, liidust ka NATO-ga, äh, mis on äh, Äh, kaitseliit, mis ühendab Euroopa Liit, Euroopa riike NATO-ga ja mis on maailma suutnud kaitsta juba teisest maailmasõjast saadik. nii et, et meil ei ole vaja tegelikult äh, siin uusi kaitseühendusi, me peame tuginema sellele, mille me oleme juba toonud ja NATO on toonud vabaduse kogu Euroopale. aitäh, Lokkekaardi raport. Lucy Anderson, üks minut järgmisena proua Anderson. aitäh äh, vaatamata sellele, et keegi ei, le-, äh, äh, ei kahtle, et meil on vaja puuetega inimestele paremaid seadusi, on see seadusettepanek pettumus. Ühendkuningriigi valitsus tegi väga suurt tööd selleks, et seda akti lahjendada ja peaks häbi tundma Äh, kohustuslikud nõuded hoonetele ja infrastruktuurile jäeti välja, sealhulgas ka sõidukitele ja transpordivahenditele. samas ma tervitan neid positiivseid elemente, mis parandavad juurdepääsu elektroonilistel teenustel nagu online äh, pangandus, samuti tervitan tehnilist lisa ja äh, tugevaid karistusi, samuti töörühm on kaasatud ja kaasatud on puuetega inimeste esindajad ja seetõttu ma hääletasin selle raporti poolt aitäh, härra Pospišil järgmisena, palun. aitäh, esimees. mina hääletasin poolt. loomulikult see raport võiks mõningates aspektides olla ambitsioonikas, aga ta läheb õiges suunas ma arvan, et Euroopa Liit üritab aidata puuetega inimesi pakkuda neile teenuseid ja hoolitseda selle eest, et need teenused on puuetega inimestele kättesaadavad ja see on tõesti väga oluline põhimõte ja väga oluline signaal, seetõttu ma hääletasin selle poolt, äh, kuigi ma ütlesin, et oleks soovinud, et see oleksid, äh, oleks olnud teatud määral ambitsioonikam, äh, tagamaks juurdepääsu puuetega inimestele ja ma loodan, et tulevane komisjon ja tulevane parlamendi koosseis tuleb selle teema juurde tagasi ja parandab tingimusi inimeste jaoks, kellel on terviseprobleemid, nii et, et neil oleks parem juurdepääs Euroopa Liidu turul olevatele toodetele härra Boltšak järgmisena, palun. aitäh. ka mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et ma usun, et kui meil on juurdepääsetav Euroopa, siis see ongi see idee, mille poole peame püüdlema, kui me tahame väärtustepõhist Euroopat, ei tohiks olla ka tõkkeid ka puuetega inimestele. me peame kõrvaldama puuded kõikides valdkondades, siin raportis loetletakse igasuguseid sotsiaalseid tõkkeid, me peame vaatama, millised takistused on vabaduse teel, aga me peame pöörama tähelepanu ka proportsionaalsusele. kas Äh, mõned äh, VKE-d suudavad ikkagi vastata kõikidele nendele nõuetele, mis siia kirja on pandud. ma ei ole kindel, et äh, VKE-de veebilehed peaksid kõik vastama kõigile nendele nõuetele, sellepärast et ettevõtlus on väga oluline ja me peame leidma tasakaalu konkureerivate õiguste vahel. aitäh härra Hannanit ma enam ei näe. ja läheme Coelho raporti juurde, palun proua Makovei, üks minut. aitäh. viisa infosüsteem on Äh, aidanud äh, pädevaid asutusi asüüli äh, ja rändeküsimusi, on võimaldanud neil väga tõhusalt ja kiiresti kontrollida kolmandate riikide kodanikke, kes tulevad Euroopa Liidu territooriumile. uus viisa infos, infosüsteem määrus parandab koostalitusvõime norme nii, et et erinevad süsteemid saaksid omavahel kiiresti ja äh, arukalt koostööd teha. rände äh, haldamine ja sisejulgeoleku parandamine on meie kõigi jaoks väga oluline ja see uus määrus äh, kohustab võtma laste sõrmejälgi alates kuuendast eluaastast selleks, et kontrollida lapse identiteeti ja niimoodi saame vältida lastega kaubitsemist. aitäh ja nüüd härra Messerschmidt. Euroopas eh, jah, eh, on palju probleeme, viimastel aastatel me oleme näinud, eh, milline katastroof meil on rändevallas, meil on siin inimesed, kellel on endal probleeme, kes ei ole ja poliitikud ei vasta nende probleemidele, meil on Süürias sõda, terroristid tulevad meie territooriumile, eh, meil on lahtised piirid eh, ja eh, see tähendab seda, et need inimesed saavad ükskõik kuhu Euroopas ümber asuda. nii et, et meil on olemas süsteem, mis ei aita probleeme lahendada selle asemel, et seda probleemi lahendada, jah, võib-olla praegu on astutud tõesti samm õiges suunas, aga see samm on tulnud liiga hilja. Äh, kus oleks Euroopa täna, kui Taani ja teised riigid ei oleks taastanud piirikontrolle? Äh, meil oleks veelgi rohkem probleeme. aitäh. nüüd taliraport ja jällegi härra Messerschmidt. üks minut, palun jah, ehm, üks asi peab olema selge, eurooplased ehm, ei soovi, et parlament, komisjon, igasugused ametid ehm, otsustavad, milline on riigi ja rahvastiku koosseis. Pole kahtlus, et tegemist on kõige olulisema küsimusega, sellepärast äh, Ehm, millised äh, näeksid meie riigid välja paari äh, põlvkonna pärast äh, kultuuri mõttes ja muus mõttes. kas me tõesti soovime, et meie koduriigid muutuksid rände sihtriikideks ja ma ei usu, et eurooplased seda soovivad Äh, äh, meil on vaja häid ettepanekuid see, selleks, et rännet hallata, iga liikmesriik peaks ise äh, otsustama, millises suunas asjad arenevad. kui riigis on vasakpoolne enamus, võib ta sellist poliitikat ajada, aga seda ei tohi teha Euroopa tasandil, seda ei soovi elanikud aitäh ja proua Costa. E mulle tundub, et äh, uus äh, asüüli ja rändefond kümme koma viie miljardise euro, miljardise eurose eelarvega on väga oluline. Äh, see annab rohkem võimalusi integratsioonipoliitikal, lisaks nendele poliitikatele, mis on seotud vastuvõtuga see tagab, et me saame asüülitaotlejad integreerida ja me tõesti hoolime ka sellest, et oleks tagatud nende inimõigused, me peame hoolitsema selle eest, et erinevad valitsused austavad neid küsimusi, iseäranis minu valitsus, Itaalia valitsus kärbib rahalisi vahendeid, mis on ette nähtud solidaarsuse jaoks ja neid vahendeid, mis lähevad kohalikele omavalitsustele. aitäh, härra Tšambatski järgmisena aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, ma hääletasin selle teksti vastu. kuigi ränne on üks väga tõsiseid probleeme, mis meil tänapäeval on, ei ole see ettepanek vastuvõetav selle asemel, et lõpptulemusi saavutada, me jällegi räägime sellest, et tuleb keskenduda sisserändajate integreerimisele, olgu nad see seaduslikud või ebaseaduslikud sisserändajad, see on minule täiesti vastuvõetamatu väliskultuuride, traditsioonide ja kommete sissetung ei ole vastuvõetav. kulutada raha inimestele, kes on ebaseaduslikult Euroopa Liitu sisenenud, on midagi, mis on täiesti lubamatud minu jaoks. konsultatsioonidel selle fondi osas olid põhitegijad vabaühendused, kes on seotud inimkaubandusega aitäh, härra Kujutšuk äh, president selleks, et toime tulla rändekriisiga, peab Euroopa Liit oma rändepoliitikat põhjalikult reformida. Äh, liikmesriigid peavad selleks aga üles näitama poliitilist tahet. Äh, niimoodi saame päästa tuhandeid inimelusid ja teha lõpu inimkaubandusele Euroopas. asüüli ja rändefondi loomine on positiivne samm rände haldamise suunas selle ettepaneku raames äh, peavad liikmesriigid täitma oma kohustuse äh, äh, Euroopa asüülisüsteemi kõiki reegleid ellu rakendada. meil on legaalsed rändeteed, võimalused kolmandate riikide kodanike paremaks integreerimiseks ja samuti võimaldada ka inimestele tagasipöördumist. niimoodi anname sisu solidaarsusele ja ausale kohustuste ja vastutuse jagamisele. aitäh, härra Skripek, üks minut, palun rändekriis on Euroopa Parlamendi, Euroopas põhjustanud maavärina probleemid julgeolekupoliitika vallas eh, on näidanud, Euroopa Liit eh, on eh, asunud läbi suruma teatud tegevuskava ja arvestamata tegeliku olukorraga. Slovakkia on äh, kutsunud üles rändepõhjusi lahendama seal, kus need on tekkinud. Äh, see fond aga on justkui magnet, mis äh, tõmbab sisserändajaid ligi ja kuidas on lugu pagulaslaagritega? kui minna laagritesse, siis te näete, et inimesed tahavad oma koju tagasi minna ja oma riigi üles esitada Äh, härra Macron äh, oma äh, kirjas eurooplasele ütles, et on vaja koostööpakti Aafrika riikide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. meie jõupingutused peaksid liikuma just nimelt selles suunas ja liikmesriikide pädevustesse sekkumine on vale asi. aitäh, läheme nüüd Fajoni raporti juurde, härra Tšambatski, palun. aitäh lugupeetud eh, esimees, eh, Euroopa Komisjon, härra president. Te palusite sõna, palun. For... ma palusin, et eh, mind ka pandaks kõnelejate nimekirja selles punktis, kui võimalik, siis ka mina tahaksin oma hääletuse tulemust selgitada. ma näen, et ma olen siin kirjas, aga ma tahtsin eelmise punkti kohta seletust anda. ja, ja hästi. jah, palun, härra Tšambaski on väga viisakas, annab teile sõna, palun. aitäh ma selgitan oma hääletust ähm, rände- ja asüülifondi osas ähm, ja mulle tundub, et teie online-süsteemidega on midagi lahti, väga tore, et lubasite mul siiski sõna võtta. rändekriis äh, saadab meile väga selge sõnumi, nimelt äh, me peame leidma süsteemse lahenduse sellele probleemile nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool Euroopa Liitu. me peame koos kolmandate riikidega äh, tegelema ebaseadusliku rände põhjustega äh, rände lähteriikides me peame leidma eelarvest vahendeid, mida eraldada kolmandatele riikidele, viis protsenti on ebaloogiline, mina hääletasin nende muudatusettepanekute poolt, mis läbi ei läinud, viieprotsendine ülemmäär jäi peale ja seetõttu lõpphääletuses ei saanud ma toetada parlamendi äh, ettepanekut, aitäh. ja nüüd. Fajoni äh, raport, palun. härra Tšambatski nüüd. aitäh mina hääletasin selle raporti vastu sellepärast, et Euroopa Komisjon teeb ettepaneku luua uue fondi järgmiseks mit-, finantsperioodiks, mitmeaastaseks finantsraamistikuks. minu koduriik Bulgaaria omab piiri riigiga, mida ei saa kuidagi nimetada partneriks, tegemist on Türgiga ja see on näide sellistest tegevustest, mida äh, maskeeritakse kui kasulikke toimimisviise. Need väljendid, mida siin raportis kasutatakse, on täiesti vasturääkivad. keegi, kes on ebaseaduslikult tulnud Euroopa Liidu territooriumile, ei saa tugineda Äh, piirikontrolli äh, äh, tööpuudustele. aitäh, härra Kiutšuk, järgmisena. lugupeetud president, nagu me kõik teame, Euroopa Liidu poliitika peamine eesmärk on, on e- Euroopa ühtse piirikontrolli elluviimine, aga seda tuleb teha teatud piirides ja peavad olema ka korralikud kaitsemeetmed, see peab käima käsikäes inimeste vaba liikumisega Euroopa Liidus. see on äh, vabadusel, turvalisusel ja õigusel jagu-, rajaneva ala oluline komponent ja ma tervitan seda määrust, mis näeb äh, rahastamisvahendi loomise piirikontrolliks ja viisade jaoks Äh, finantsraamistik äh, peab arvestama äh, nende väljakutsetega ja aitama neid tõhusamalt lahendama. niimoodi saavutame Euroopa Liidu välispiiride tõelise turvalisuse. aitäh, aitäh, härra Boltšak, järgmisena palun üks minut. aitäh. ma hääletasin selle raporti poolt, sest et minu arvates on Schengeni äh, Äh, ruum äh, üks suuremaid hüvesid, mis Euroopa Liiduga üldse kaasneb ja seetõttu see raport oli järgmine samm õiges suunas. ühtne piirikontroll ja piisav rahastamine on eeltingimus äh, selleks, et me saaksime toime tulla selliste teemadega nagu rändeteema, mis ja seetõttu on mul kahju, et see fond ähm, oleks äh, ettepanek, mille, mis oleks fondile andnud suutlikkuse rändekriisiga toime tulla, ei läinud läbi ja tulevikus me peaksime ühendama piiriasutuste äh, äh, ja politsei koostööd, aitäh. ja läheme nüüd edasi Hoolmeieri raporti juurde, proua Makovei suur aitäh. sisejulgeolekufond äh, alustas tegevust kahe tuhande neljateistkümnendal aastal selleks, et äh, soodustada piiriülest koostööd ja tagada infovahetust liikmesriikide vahel. Äh, see fond te tegutseb jätkuvalt, see saab Euroopa Liitust, saab raha ka järgmisel finantsperioodil Äh, samuti peab fond äh, rahastama võitlust organiseeritud kuritegevusega, mis on oluline kõigile Euroopa kodanikele. Äh, tahaksin rõhutada, et lõppkokkuvõttes piiriülene kuritegevus on ju kasvanud ja seetõttu ongi neid rahalisi vahendeid vaja selleks, et kaitsta meie välispiire ja ja samuti näiteks äh, võimaldada sellist varustust, mis võimaldab äh, skaneerida kõiki Euroopas reisivate kodanike passe. tegemist on äh, samuti viisade skaneerimist võimaldavate seadmetega. see on äärmiselt oluline ja see fond eksisteerib selleks, et meie piiriorganitel oleksid kõik vajalikud vahendid ja nüüd äh, puhas õhk kõigile, kõigepealt palun härra Nekov, üks minut. господин председател, подкрепих настоящата резолюция, защото смятам, че околната среда е грижа на president, ma toetasin seda resolutsiooni, sest ma olen veendunud, et, et keskkonna kaitsmine on meie ühine vastutus ja me peame olema eeskujuks selles vallas. kahjuks viimased statistilised andmed näitavad, et minu kodumaa pealinn Sofia on maailmas viieteistkümnendal kohal äh, saastatud õhu näitajate poolest. ja selle põhiliseks põhjustajaks on kütt, Eh, autode heitgaasid, eh, meil on väga palju vanuseid autosid, eh, transpordivahendid on väga kallid ja väga palju on ka tööstuslikku saastet. me peame selle vastu võitlema. peame tõstma inimeste teadlikkust ja võitlema vaesuse vastu. me peame investeerima keskkonna paremasse kaitsesse, et vältida kulutusi tervishoiule. proua Krupa suur tänu. mina jäin erapooletuks äh, selles resolutsioonis puhas õhk kõigile. Äh, meil on küll tõsiseid probleeme, mis vajavad lahendamist, kuid siiski on vastuvõetamata, et me lükkame selle edasi aastasse kaks tuhat kolmkümmend me ütleme, et me peame lõpetama söö kasutamise aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kuid Poola energiatootmine põhineb kivisööl ja seetõttu sotsiaalsetel ja majanduslikel kallutustel pole see poleks võimalik. Äh, ja meil on vaja tagada ka energiavarustatusega kindlustatus, kuid nende kahe asja äh, kokkupanemine ei ole hea. meil on teaduslikke uuringuid, mille eesmärk on vähendada heitkoguseid ja kasutada uuenduslikke energiaallikaid rajatistest äh, äh, kuni kakskümmend megavatt-tundi, et vähendada heitkogusid ja kasutavad ka puhastusvahendeid. suur tänu, proua Spiraki. suur tänu, juhataja. ma äh, hääletasin selle resolutsiooni poolt, millega kutsutakse üles puhas õhk kõigile, vaatamata meie Rahvapartei seisukohale, sest kui me räägime kuuest põhilisest äh, saastest, mis kahjustab inimeste tervist, äh, muidugi äh, saasteained ei tunne piiri ja seetõttu meil on vaja rahvusvahelisi eeskirju piiriülese saaste vähendamiseks. samas me peame tõstma kodanike teadlikkust ja ametivõimude teadlikkust, et inimesed vahetaksid oma autod keskkonnasõbralikema sõiduvahendite vastu, näiteks Salonika ühistransport on halvaks näiteks, nad on väga saastavad, kuid nad ei investeeri uutesse sõiduvahenditesse või vaid värvavad üha rohkem inimesi ja seda valimiste eesmärgil. härra Zamzaki ma jäin erapooletuks, sest ühelt poolt peaks olema meie kõigi jaoks õhukvaliteedi parandamine, kuid sellega seonduvad probleemid äh, tingimustega. õhukvaliteet on aja jooksul paranenud äh,, kuid väga sageli ei peeta kinni standardis, eriti tahkede osakeste osas. Euroopa Liit üritab äh, parandada õhukvaliteedi, võttes vastu mitmeid määruseid, kehtestades uusi piiranguid ja nii edasi. Euroopa Liit on, on selleks eraldanud ka rahalisi vahendeid, kuid õhukvaliteeti ei ole võimalik parandada, kui selleks ei tehta ühiseid jõupingutusi, millesse on kaasatud ka kolmandad riigid. kolmandatel riikidel ja mõningatel liikmesriikidel on raskusi juba kehtivate äh, Äh, õigusaktide jõustamisega, meil on vaja saavutada tasakaal meie tegevuste ja sotsiaalsete kulutuste vahel. me peame puhastama õhku ka sellest äh, halvakvaliteedilise kütteseadmetest. härra Kaputa. suur aitäh. me räägime õhusaastatudest. Äh, seitsesada inimest kannatavad kaheksa tuhat inimest on hukkunud selle väärel Euroopas, me teame, et õhu äh, saastatus põhjustab väga palju ka enneaegseid äh, surmajuhtumeid ka alla viieaastaste seas. rohkem on ohvreid siin kui sõdades tuberkuloosi tagajärjel ja, ja teiste hädade tõttu. Pariisi lepingust äh, tuleb kokku äh, kinni pidada, see oleks kõikide meie kodanike huvides. see äh, oleks kõikide nende miljardite huvides, kes ise ei saasta, äh, kuid kannatavad kliimamuutuste ning õhusaaste tagajärjel. ma kardan, kirjutas mulle väik-, Äh, on mulle saatnud äh, valijaid kirju, et ühel päeval me ei suuda takistada veel hullemat kui aatomipomm. aitäh. Äh, palun, proua Ruhonen-Lerner. suur tänu, juhataja. hea õhukvaliteet on oluline osa meie kõikide heaoluksed ja seetõttu minul oli väga lihtne hääletada selle poolt. mul on eriti hea meel selle üle, et selles dokumendis juhitakse tähelepanu ka sisekliimale inimesed muuda-, veedavad väga palju aega siseruumidest, kus äh, sisekliima on sama saastatud kui väljas. ja meil on väga palju inimesi, kes äh, si-, halva sisekliima tõttu oma elu lõpuaastatel haigestuvad. Eestis, äh, vabandust, Soomes on juba kaheksasada tuhat inimest, kes kannatavad haiguste läbi sisekliima halva kvaliteedi tõttu. väga paljud nendest on juba kaotanud töövõime Äh, niiskus, äh, hallitus äh, ähm, kahjustavad ka väga paljusid hooneid, nagu näiteks lasteaedasid, koolihooneid, haiglaid ja kortereid. puhas il-, õhk on tähtis osa meie kõikide heaolu jaoks ja seetõttu me peame võtma kasutusele tegevused õhukvaliteedi parandamiseks. aitäh ja nüüd Fotiga raport i na evropském kontinentě se potýkáme s dezinformacemi s propagandou s. Euroopa mandril on meil väga palju tegemist väärinfo ja propagandaga ja seda ka Euroopa Liidus ja Euroopa Liit üritab tegutseda vastu, vaid küsimus on, kuidas selle probleemiga tegeleda. Euroopa Liit on nüüd otsustanud, et ta kasutab regulatiivset lähenemist ja kehtestab täiendavad kohustused Äh, nendele, kes vastutavad sotsiaalmeedia võrgustike eest ja kuid põhiprobleem on selles, äh, kuidas otsustada, mis on propaganda, mis mitte. kes saab olema see kohtunik, kes seda otsustab? ja äh, seda on ette tulnud kõikides totalitaarsetes režiimidel, sest on vaja head kurjast eraldada, kuid ma ei usu, et seda on võimalik regulatiivsel moel äh, lahendada. on ainult üks valikuvõimalus. nimelt õpime äh, vanadelt kreeklastelt äh,, pidagem õiglasi võrdväär äh, arutelusid, see on ainuke võimalus lahti saada propagandast ja seetõttu ma ei ole nõus sellega, kuna eh, see läheb avatud avameelse diskussiooni vastu. ja nüüd palun eh, Monaco San Marino Andorra assotsiatsiooni leping, Lopez Aguilar on autoriks, palun Cecil Kienge saab sõna signor presidente onorevoli colleghi aitäh! me oleme lõpetanud äh, assotsiatsioonilepingu äh, läbirääkimised san marinoga. see näitab et me oleme suutnud tugevdada integratsiooni euroopa liiduga. meie sõbrad san marinos on alati olnud euroopa ajaloo keskmes partnerlus euroopaga põhineb endiselt meie poliitilisel, kultuurilistel, ühistel väärtustel. me peame jätkama läbirääkimistega, lõppema enne selle mandaadi lõppu äh, ühise poliitilise avaldusega, äh, mille koostaksid äh, komisjon ning välis, välisteenistus, nii et me saaksime siis lepingule allkirja ähm, stada peatselt proua Kenja oli viimane kõneleja ja jätkame siis kella kolmest.